tegelikult äh, loodan, et arutelud teiega nendes küsimustes jätkuvad. tänan, härra president. suur tänu. hääletus toimub homme keskpäeval. ja nüüd me läheme edasi. see on Jose Manuel Fernandesi raport, puudutab komisjoni rohelist raamatut biojäätmete käitlus Euroopa Liidus. kõigepealt neljaks minutiks sõna raportöörile suur tänu, härra president, volinik, lugupeetud kolleegid. kõigepealt lubage mul tänada kõiki neid inimesi, kes osalevad selles arutelul. raporti eh, Äh, hääletamise puhul oli viiskümmend viis inimest poolt, kolm jäid erapooletuks. tõepoolest suur tänu kõikidele, kes äh, nägid vaeva selle hea tulemuse nimel. Äh, biojäätmed moodustavad umbes kolmkümmend protsenti linnas toodetud jäätmetest ja ühtekokku tähendab see miljoneid tonne igal aastal. me ei tohi unustada, et et bioloogilistest jäätmetest tekib aastas sada üheksa miljonit tonni kasvuhoonegaase. see on neljas eh, kliimamuutuste põhjustaja energiatööstuse ja põllumajanduse järel ning sellepärast on äärmiselt oluline, et eh, bioloogilised jäätmed muutuksid ressursiks, et me kasutaksime ära biojäätmeid nii palju kui võimalik. kahjuks kuni tänase päevani ei ole seda väga aktiivselt tehtud, e, väga paljud biojäätmeid ladestatakse prügilatesse ja e, meil on vaja e, niisugust seadusandlust, mis harmoneeriks olukorda ning selle tulemusena peaks tekkima loogiline biojäätmete kasutus. meil oleks vaja konkreetseid direktiivi, mis käsitleks bio jäätmeid, sest niimoodi me saaksime ehm, õigusliku kindluse eh, selles osas, kuidas investeerida antud valdkonda, sest et vaja on erasektori investeeringuid. loomulikult me peame siin eh, jääma ka eh, lähimuspõhimõtte juurde. selles raportis kaitstakse biojäätmete ringluse, ringlusesse võttu Eh, loomulikult kõige olulisem on eh, elada nii, et üldse jäätmeid ei tekiks, sest kõige paremad jäätmed on need, mis üldse ei teki. aga mõelgem näiteks aiajäätmetele, sellepärast et tõepoolest sealt tuleb väga palju bioloogilisi jäätmeid ja nad tulevad jälle ja jälle, aga me peame töö, nägema vaeva selle nimel, et aiajäätmete eh, arv ei suurene. aga siis on veel ka toidujäätmed, meil on igasugused eh, kuupäevad pakendite peal, mis näitavad, et eh, toode on, et toot parim kasutusaeg on möödas, see tähendab, et me viskame ära pakkide viisi tooteid, aga kujutage ette, et see on tegelikult ka ressurss, sellepärast et bioloogiliste jäätmete puhul iga kümne tuhande tonni eh, taaskäitlemine loob eh, kakssada viiskümmend töökohta. aga kui me viime need jäätmed eh, prügimäele, siis luuakse ainult kümme töökohta. nii et bioloogilised jäätmed on ka väga head selleks, et me saaksime mulla degra-, degradatsiooni vastu võidelda, sest eh, tõepoolest eh, mullas on eh, väga paljudes Euroopa piirkondades vähe huumust, me oleme selle poolt, et bioloogilisi jäätmeid komposteeritaks. me oleme kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias targa ressursikasutuse poolt ja minu Eh, raport just nimelt viitabki kõikidele nendele võimalustele, mis on äärmiselt olulised. Need on olulised nii majanduslikust kui ka keskkonna seisukohast. ja eh, oluline on see, et me oleme küll ambitsioonikad, aga samal ajal ka väga realistlikud. mingem nüüd siis edasi vaba mikrofoniga. Eh, kõigepealt härra Kalinovski, üks minut. Äh, suur tänu. Äh, president, lugupeetud kolleegid, ma tänan raportööri, sest mulle tundub, et äh, biojäätmed ei tohi käsitleda probleemina, seda ei tohi käsitleda asjana, mis saastab loodust, vaid seda tuleb kasutada ressursina, kui me käsu-, käsitleme biojäätmeid ressursina, siis me saame toota eh, kütust sellest, see aitab kaasa majanduskasvule, eh, peatab, eh, peatab kliimamuutuse ning aitab kaasa huumuse suurendamisele pinnases. komposteerimine on oluline loomulikult meil on vaja korralikku infrastruktuuri, ilma selleta ei äh, saa me kuidagi edasi minna, aga on vaja ka stiimuleid selleks, et niisugust tööd teha, mis tähendab, et meil on vaja raha. niimoodi meie äh, parandame oma kodanike elukvaliteeti. härra Kelly, üks. tänan, president härra Fernandes oma raportis eh, eh, tuli väga õigeaegselt välja nende probleemidega, sest kõikjal Euroopa Liidus eh, kodanikud hakkavad mõistma, mis toimub meie maailmas, mida tähendab kliimamuutus ja ka seda, kuidas nemad, igaüks saaksid oma poolt midagi kaasa anda nende muutuste vastuvõtule. selleks kulus palju aega, kuid juba on näha ka minu kodumaal koolides et üha rohkem koole saavad nende rohelise lipu. see sõnum levib, levib ka nende perekondade, lapsevanemate ja naabriteni. seda, kuidas tegeleda äh, jäätmetega ja ring, mida tähendab ringlussevõtt ka näiteks talupidamistes äh, talunikud mõistavad, et väetiste liigkasutamine on halb ja nad on hakanud vähendama ja nüüd on inimesed mõistnud, et nemad saavad anda omapoolse panuse äh, anaeroobse kääritamise kasutamise ja nagu ütles ka eelkõneleja, uues majandusolukorras uute töökohtade loomisele. härra Tabaidi. härra Tabaidi, üks minut palun. tahaksin õnnitleda härra Fernandest kahe tuhande seitsmendal aastal koostati teine raport äh, biogaasi kohta ning äh, ma tean selle teema kohta nii mõndagi, sest ma panustasin sellesse raportisse. loomulikult äh, põllumajandus ning metsandus käivad käsikäes biojäätmete tootmisega ning tahaksin siin öelda midagi, mida rõhutas juba raportöör on oluline jätta meelde, et toom-, loomad ning taimed toodavad ka biogaasi ning äh, palun, et raportöör toetaks äh, kahe tuhande seitsmenda aasta raporti järeldusi. me räägime biogaasi tootmisest ning äh, palusime, et komisjon eraldaks raha selle projekti jaoks. mu kolleeg juba üt-, ütles midagi väga õiget kompostimise kohta ning tõepoolest oma raportis me räägime ka komposteerimisest ning sellest Euroopa Komisjon peaks toetama biojäätmete kompostimist. keskkonna mõttes ning põllumajanduse mõttes oleks see kasulik teised kõnelejad on seda juba maininud, tegemist on oluliste sammudega, mis me peame tegema. ka uued liikmesriigid, nendega seoses peame jätma meelde, et seal on erilisi probleeme seoses kompostimise ning biogaasiga. ärgem unustagem, et uutel liikmesriikidel on omaenda tõkked ning omapärad. härra Olinek, üks minut, palun. suur tänu. suur tänu, härra president ma nõustun kõigi nendega, kes äh, õnnitlesid äh, raportööri. tegemist on olulise teemaga, sest äh, jäätmete liigiti kogumist ei ole piisavalt veel käsitletud ei Poolas ega ka Euroopa Liidus üldse. me ei ole sellega piisavalt tegelenud ning ilma korraliku liigiti kogumiseta ei saa me korralikult biojäätmeid kasutada on mitmeid võimalusi, mis on meie ees. näiteks biogaasi rajatiste rajamine, neid, neid peaks toetama üle kogu Euroopa Liidu. Neid peaks rahaliselt toetama regionaalarengu fondidest. ning ma arvan, et neid peaks toetama ka kohalikul rohujuure tasandil, sest äh, nende abil on võimalik toota näiteks elektrienergiat ning äh, nende kaudu on äh, elektri tootmine palju mõistlikum ning kasulikum. proua Fallo, üks minut palun. suur tänu, härra president see raport on vägagi edukalt koostatud ning tahaksin õnnitleda raportööri selle puhul. mind üllatas väga positiivselt see sõnum, mis on seletuskirjas ning mis ütleb, et meil peab olema ühiskond, kus on korralik äh, jäätmete ringlussevõtt ning taaskasutus. ning ma arvan, et meil oleks vaja ka mõninga, mingisugust äh, kohustuslikku elementi siin poliitikas, meil on vaja korralikku majanduspoliitikat selleks, et äh, riigid investeeriksid jäätmete ringlussevõttu ning taaskasutusse. ning äh, on hea, et äh, koostati ka direktiiv jäätmete kasutuse kohta. meil peab olema visionaarne lähenemine selle äärmiselt raske probleemi kohta ning liiga sageli Euroopa Liit äh, ei võta arvesse neid ettepanekuid, mis tehakse, mis äh, võimaldavad parandada poliitikat ja seda iga kodaniku jaoks, seda peab tegema liikmesriikide tasandil. proua Kööling, üks minut ma tahaksin liituda, ma tahaksin liituda õnnitlustega härra Fernandesele. Äh, ma lugesin selle raporti läbi ja see on äh, kõigehõlmavalt käsitlenud kõiki biojäätmetega kaasnevate küsimusi, prügilasse ladustamine, energiakaotus ja vajadus komposteerida Need kõik aspektid on kaetud ja kahetsusega ma pean ütlema, et ühe osa suhtes on mul siiski vastuväide Äh, äh, just selles küsimuses, kus räägitakse kohustuslikust äh, liigiti jäätmete kogumisest kõikjal Euroopas. ma olen põhimõtteliselt selle vastu, lähtudes lähimuse põhimõttest ja konkreetselt olen selle vastu, et sellega püütakse paika panna meetod, kus väga paljudes kohtades on juba asendatud autoklaavtehnoloogia ja teise kõrge tehnoloogia meetodi. ehk eh, teisiti öeldes äh, see paneb Euroopa Liidu määruse halba valgusest. Äh, ma olen selle vastu, et luua rohkem määrusi, selle asemel, et luua äh, stiimuleid ja ma kutsun üles komisjoni jääma kindlaks oma seisukohale ja olema vastu kohustuslikkusele. selle protsessi alguses ma mainisin nimesid, et välja, et kinnitada, et kui keegi jäi vahele, annaks nad käega märgu aga nüüd arvestage seda, et te olete siin samal hilisel tunnil nagu ka teised, kuid kallid kolleegid, ma juba alguses ütlesin, et kui ma nimekirja sulen, kui teie nime selles nimekirjas ei ole, siis sellega asi lõpeb. härra Boris. suur tänu teie hea tahte eest, ütleb härra Boris ja ma tänan ka raportööri selle biojäätmeid käsitleva äh, raportööri, et kolmkümmend protsenti biojäätmetest võib ära kasutada kompostimisel, kuid selleks on meil vaja korralikku infrastruktuuri, et tagada jäätmete kordus äh,, ringlussevõtuks äh, Äh, kuid kahjuks väga paljud riigid, äh, eriti Kesk- ja Ida-Euroopas, ei oma taolist infrastruktuuri. me peame ulatama neile abistava käe, sest see on äh, kõige loomulikum biojäätmete käitlemise viis ja oleks õigem ära kasutada biojäätmed energia tootmiseks. Taani on üks selliseid häid näiteid, sest Taanis on loo-, ehitatud vastavad äh, elektrijaamad, kus asutatakse biojäätmed elektrienergia tootmiseks. ja seda tuleks mainida ka järgnevate aastate finantsperspektiivis. härra Šefkovitš Euroopa Komisjoni nimel. tänan ja jällegi ma alustan tänusõnadega raportöör härra Fernandesele, kes koostas raporti äh, biojäätmete kohta ja ma tahaksin tänada ka Äh, komisjoni liikmeid, kes on esitanud omapoolsed seisukohad nendes küsimustes ning andsid väärtuslikke panuse selle olulise teema käsitlusse. härra president, nagu te teate, kaheksateistkümnendal mail komisjon kiitis heaks oma teatise järgmiste sammude kohta biojäätmete käitluses Euroopa Liidus sellele kaasneb lisa, äh, kus on detailne tehniline analüüs nende meetmete kohta, mida võib rakendada selleks, et tõhustada biojäätmete käitlust Euroopa Liidus ja kõikides liikmesriikides. Äh, seda teatist koostades meie talitused jälgisid tähelepanelikult arutelu biojäätmete teemal Euroopa Parlamendis ja on igati julgustav, et me oleme jõudnud äh, sarnaste üldiste järeldusteni kuid loomulikult on võimalik veel parandada äh, biojäätmete käitlemist Euroopa Liidust äh, selleks, et tagada positiivseid tulemusi majandusele ja keskkonnale. ja ma usun, et võit, edu võti ähm, peitub olemasolevate õigusaktide paremas rakendamises, eriti prügila direktiivi paremas rakendamises äh, kuidas optimeerida neid poliitikaid, kuigi lähenemine piirkonniti ja riigiti on erinev, tuleb analüüsida ka lähimuspõhimõtte rakendamist põhiline erinevus komisjoni ja äh, raportööri lähenemises äh, keerleb ähm, võimaliku biojäätmete direktiivi ümber. Äh, komisjoni silmis selle väärtus oleks väik-, väiksem, on, on võimalik tõusta biojäätmete kasutamist juba olemasolevate õigusaktide valguses. seetõttu komisjon on käivitanud terve rida meetmeid selleks, et parandada biojäätmete äh, käitlust, et tõhustada kompostimist, kasutada äh, ka jäätmete vähendamise meetmeid, analüüsida miinimumstandardeid äh, biojäätmete kasutamiseks põllumajanduseks, et üle vaadata ka reoveesetete direktiiv ning analüüsida võimalust teatud eesmärkide kehtestamiseks, jäätmed liigiti kogumiseks ja Ähm, ringlussevõtu direktiivi eesmärkide läbivaatamist aastaks kaks tuhat neliteist. ja ma usun, et me tutvume ka parlamendipoolsete ettepanekupakettidega ja ma tänan teid selle teiepoolse panuse eest sellesse olulisse, kuid raskesse teemasse. suur tänu, volinik, hääletus toimub homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt härra Oleinšeki raport Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia makro